Vamos a empezar la, la sesión. Buenas tardes a todos ja todos. tere õhtust, mu daamid ja härrad, ma teen ettepaneku, et alustame tööga. kõigepealt kiidame heaks neljanda ja viienda mai koosoleku protokollid, kas kellelgi on märkusi, ei ole, siis oleme protokolli heaks kiitnud juhatus ei jõudnud viienda ja kuuenda küsimuse osas kokkuleppele, nii et need lükatakse edasi. nii et Türkmenistani küsimused lükatakse edasi, ma jagan teile selle kohta hiljem informatsiooni, aga nüüd on meil neljas küsimus, me jagame arvamusi raportööri Jose Manuel Ferrandesega kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve üle. komisjon avaldas oma eelarve eh, kahekümne seitsmendal mail eh, ja see eelnõu kallal on juba meie raportöör töötanud ja nüüd on meil suurepärane võimalus ka välisasjade komisjonis oma hääl kuuldavaks teha. tähtis on tagada, et piisavalt rahalisi vahendeid oleks ka Euroopa Liidu tegevusele maailmas eraldatud. ja selleks, et saada esialgne ettekujutus sellest, kuidas eelarve üle läbirääkimised kulgevad, toimubki meil arvamuste vahetus. väga tähtis on tagada, et oleks piisavalt rahalisi vahendeid Euroopa Liidule, et ta saaks sõltumatult tegutseda ja aega viitmata annangi sõna härra Fernandesele, et ta saaks rääkida oma muljetest meile ja selgitada kahe tuhande kuuenda aasta eelarvemenetlust si sente sì. Eh, no, volevo mh, mm, esclusivamente... kas on kuulda? ma tahaksin esitada ühe küsimuse, kuna mina olen variraportöör, ütleb härra Bettini, tahaksin ma anda teada, kas on mingeid põhjendusi, miks eh, need edasi on lükatud, need küsimused ja kuhu nad on edasi lükatud ja mis on selle otsuse taga, mis põhjendused teil on selleks? ¿Quiere usted, señora? Bueno, yo, eh... kas te soovite kommenteerida? Eh, selle info kohaselt, mis meil on koordinaatoritelt, neil ei olnud aega seda teemat arutada, teevad seda järgmisel nädalal, ma ei ole päris kindel järgmises kuupäevas, aga me teame, et me peame selle teema edasi lükkama. aitäh, härra juhataja Merci, monsieur le president, je viens. suur aitäh. ma äh, olen tulnud siia selleks, et tutvustada meie eelarvesuuniseid. aga kahekümne sei-, kahekümne seitsmendal mail tegi komisjon ka eelarveprojekti ettepaneku. üldiselt vaadates on meil äh, tööhõive, ettevõtluse, VKE-d ja, ja ettevõtlusvaimu toetamine tähtsad, aga samuti ka eh, liidusisene solidaarsus ning ka solidaarsus väljapoole, need on meie eh, prioriteedid, eh, näiteks rubriik neli on meie jaoks meie täiskogul vastu võetud suuniste järgi kõige olulisem. meil on veel äh, mõned asjad, mille me resolutsiooni panime ja tegelikult ei olekski pidanud panema, sest see on nagu täiesti tavapärane. lihtsalt äh, kutsume nõukogu ja komisjoni üles respekteerima äh, meie kolme institutsiooni vahelist kokkulepet, mitmeaastast finantsraamistikku, kompromissi see tähendab seda, et see kompromiss, mis saavutati, sellest tuleb kinni pidada. samuti tuleb anda piisavalt vahendeid kulukohustuste jaoks, maksekohustuste jaoks, maksekohustuste jaoks, aga, aga mida tähendab see, kui me nõuame, et tuleb ära kasutada kasutamata marginaal? ja muide, äh, artikkel neliteist, uus artikkel ütleb, et see raha, mis on kasutamata jäänud, see on, see on selline kasutamata jäänud äh, kulukohustus ja kui seda ühe aasta jooksul ära ei kasutata, siis peab olema mingisugune marginaal, et seda ka üle kanda, järgmisel aastal ära kasutada et meil oleks võimalus siiski majanduskasvu toetada, seda marginaali ei tohi ära kasutada, ei tohi vähendada selle arvelt siis eelarvet, sest niikuinii on eelarve väike, vähenenud finantsraamistikus. see mitmeaastane finantsraamistik võeti vastu just selle mõttega, et see peaks olema paindlik, et see siis võimaldaks seda ülejäänud või kasutamata summasid järgmisel perioodil ära kasutada. ja veel siis äh, äh, meil on äh, ettevalmistavad meetmed ja pilootprojektid ette nähtud, need on ka olulised meie jaoks. seitse juuni on siis raport, eelarveraporti vastuvõtmise täht, või, või esitamise tähtaeg, septembris on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg umbes eh, septembri keskeks me tahame ühe resolutsiooni koostada, mis läheb hääletamisele oktoobris, kolmkümmend september eelarvekomisjonis hääletatakse eelarve muudatusettepanekuid, siis võetakse vastu äh, resolutsioon, siis kakskümmend kaheksa oktoober on äh, täiskogu ja siis tuleb lepitusmenetlus. see oli niimoodi umbkaudne kalender ja nüüd ma räägin sellest eelarveprojektist, eh, mida komisjon tutvustas kahekümne seitsmendal mail, see oli eelmine nädal. üldmulje on positiivne eh, ja ka rubriigi neli suhtes ehm, siis eh, vastav ehm, meie kompromissile, seda on näha, on näha, et on äh, ka suurenenud summad just äh, kahe koma, äh, kahekümne kaheksa koma viie protsendi võrra. kui me nüüd tõusust räägime, siis komisjoni eelarve on naabruspoliitika jaoks suurenenud nelja koma üheksa protsendi võrra ning teiste protsent, programmide puhul isegi seitsekümmend kaheksa protsenti on, äh, on vahendeid nüüd suurendatud võrreldes eelmise aastaga või tähendab, äh, ma räägin kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest ja võrdlen siis seda kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta ettepanekuga. ja meil on ka eh, oluline tõus maksekohustuste puhul toimunud. näiteks sellise programmi puhul, eh, näiteks naabruspoliitika instrument kolmkümmend neli protsenti lausa, pre-accession assistance eh, jällegi suurenenud eelarvevahendid peaaegu kolm protsenti ja sellised väikesed äh, programmid, äh, seitsekümmend kaheksa protsenti, äh, väiksed programmid on saanud ka seitsekümmend kaheksa protsenti rohkem vahendeid, nelikümmend neli protsenti on siin üks programm. rahu ja stabiilsuse instrument üle kolmekümne viie protsendi ja nii edasi, see tähendab seda, et toimunud on äh, oluline maksekohustuste suurenemine, aga me peame siiski olema realistid, eelarveprojekt liigub küll õiges suunas, aga see neljas rubriik, just äh, maksete hilinemise tõttu oleme me üks koma seitse miljonit eurot maksnud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võib tekkida veel jätkuvalt probleeme, kaks tuhat kuusteist peavad need lahendatud saama. ja sellepärast ma ütlengi, et komisjoni eelarve projekt liigub õiges suunas, sellepärast et äh, nüüd on ka vahendeid tõstetud siis maksekohustuste alla Äh, aga äh, võimatut ja maksa meilt nõuda. nüüd millised on prioriteedid, mida, milliseid küsimusi äh, võiks tekkida selle komisjoni eelarveprojekti puhul? mina olen siia tulnud eelkõige selleks, et ära kuulata, millised on teie prioriteedid, et siis püüda läbi rääkida realistlikku eelarvet, eelarvet, mis aitab meil kohustusi täita, mis arvestab meie kompromissiga ja mis vastab ka nendele prioriteetidele, mis meil on. selleks ongi tulnud siia, et teid kuulata, et kuulda, milline on teie arvamus selle eelarve suhtes, mida siis saaks arvesse võtta, tänan. suur tänu, härra Fernandes. ma olen päris kindel, et kolleegid täna pärastlõunal annavad teile nende käsutuses olevat informatsiooni, härra Preda. suur tänu. kõigepealt tahaksin öelda aitäh härra Fernandesele selle eest, et ta tõesti äh, leidis aega tulla siia äh, ja meiega arvamusi vahetada eelarveprojekti suhtes. ma olen rahul sellega, et eelarveprojekt on nüüd oluliselt suurenenud, ühest küljest on siin maksekohustused suurenenud, teisest küljest on võimalik ka kulukohustusi suurendada ja äh, rida neli, see puudutab siis Euroopa Liidu välispoliitikat, see on nüüd erilise tähelepanu all. arvestades siis Äh, rahvusvahelisi sündmusi, äh, peame endale ka piisavalt äh, vahendeid lubama Euroopa Liidus, komisjoni ettepanek on teretulnud ja selles suhtes näen ka, et maksekohustused on suurenenud ja on võimalik rahu- ja stabiilsusinstrumenti paremini kasutada selleks, et oma eesmärke ellu viia kuigi see oli vahepeal peatatud finantspõhjustel. ja nüüd ehm, meie komisjoni üks suuremaid prioriteete, olulisemaid prioriteete on olnud eh, nii lõunas kui idas naabruspoliitika ja seetõttu on, on hea näha, et naabruspoliitika instrument eh, saab Äh, piisavalt ressursse selleks, et me saaksime toetada neid äh, meie naabrusriike, kes on tohututes raskustes. oluline on ka see, et, äh, et selle aasta eelarve väljendaks seda, et me kindlalt kaitseme naabruskonnas õigusriigi põhimõtteid ja inimõigusi nüüd tahaksin ühe lühikese küsimuse eh, härra Fernandesele ka esitada seoses eh, nõukogu võimaliku reaktsiooniga sellele projektile. kas on mingeid märke eh, sellest, et et tõesti võib-olla ei soovita et komisjoni eelarveprojekti, kus vahendeid suurendatakse, heaks kiita, võib-olla tekivad mingid tõrked. kas on midagi, mis võiks ohustada meie kohustusi naabruspoliitika raames nii idas kui lõunas? tänan. suur tänu. proua Komes. Uh, suur aitäh kolleeg Peigale, suur aitäh kolleeg Fernandesele sissejuhatuse raporti eest. ma kõnelen täna Ähm, härra Sigmantose nimel, ta on meie fraktsiooni variraportöör, ta ise ei saanud täna siin olla. meie sooviksime kõigepealt toonitada seda, kuidas lähiaastatel saaks komisjon meile projekti esitada äh, nii et see jõuaks meile varem ajaliselt varem, arvestades seda, et me ju regulaarselt koostame oma arvamusi siin komisjonis selle eelarveprojekti kohta ja, ja me oleme seda alati teinud, ja samuti tundub mulle, et see eelarve peaks peegeldama seda, et Euroopa Liit ikkagi on globaalne tegija ta peaks peegeldama meie ülemaailmseid prioriteete ja sellele vastavalt eraldatakse ka vahendeid. härra Fernandes ütles muidugi, et ta tahab meid ära kuulata ja selles kontekstis ütleksin, et meie fraktsioon on arvamusel, et tõesti äh, selline äh, viie koma kuue protsendiline suurenemine neljanda eelarverea puhul on, äh, on tõesti, see on, see on teretulnud ja tegemist on siis mitmeaastase finantsraamistiku esimese aastaga ja äh, me oleme täiesti nõus äh, sellega ja, ja rahul ka, et Euroopa demokraatia inimõiguste instrument kui keskne fond peab projitseerima oma, oma väärtusega väljapoole ja nüüd äh, Stability and Peace instrument, nagu te teate, missioon Ukrainas, Sahel, Malis, äh, Nigeris, äh, samuti Süüria kriis, kõik vajavad meie tähelepanu aga me ei ole arvesse võtnud neid ohte ja konflikte äh, ja väljakutsed, mis on, on äh, nüüd meile nähtavaks saanud Vahemere regioonis ja eriti olukorra tõttu Liibüas ja sellepärast arvab meie fraktsioon, et ähm, see, mis meile pakutakse, ei ole piisav see ei ole piisav äh, selleks, et tõesti äh, maksmata jäänud äh, punkte täita. ja nüüd edasi. naabruspoliitika instrument. me arvame, et see ei ole piisav. selge, et Süüria ja Ukraina on prioriteedid aga Liibüa olukorrast tulenevaid probleeme tuleb samuti arvesse võtta, selleks tuleb midagi ette näha. ja lõpuks sam-, me peame ka Lähis-Ida rahuprotsessi toetama, kuigi võib küsida, kus see on, see rahu, rahuprotsess. aga muidugi tuleb toetada ka Palestiina äh, omavalitsust ja siit on näha, et eelarveprojekt ei ole piisav selleks, et kõiki neid programme toetada ja me küsime nüüd eelarvekomisjonilt, et kuidas saaks seda ikkagi lõplikus eelarves parandada. tänan No hay más peticiones de palabra, si quiere usted responder. suur tänu, härra Fernandes. rohkem sõnasoove ei ole, nii et härra Fernandes, kui te soovite, siis vastake. aitäh, me oleme võtnud vastu oma suunised alles pärast seda, siis kui komisjon on oma eelarveprojekti tutvustanud ja see peab niimoodi olema, sellepärast et niimoodi on võimalik võtta ka arvesse meie prioriteete. nüüd on siis nõukogu see, kes loeb selle eelarveprojekti läbi, parlament pärast seda vaatab samuti üle kõik ja teeb ähm, ähm, siis oma lugemisi ning äh, me vaatame selle eelarveprojekti päris mitu korda siis üle, mille on koostanud Euroopa Komisjon ning praegusel hetkel äh, ei tea ju, millised on nõukogu prioriteedid ning tavaliselt äh, nõukogu on alati ta neid eelarveridasid ei suurenda, nad kärbivad väga paljude eelarveridade osas ning seetõttu eelarveprojekt komisjoni oma saab siis ka veel muudetud nende poolt. mis puutub nüüd naabruspoliitika teemat ida ja lõuna suunal, siis meie ettepanekus on siin ette nähtud suurendus lõunapoliitika jaoks maksete osas, mis on päris suur, see, see on siis sada nelikümmend seitse protsi ja siis äh, ida pool on see samuti see äärmiselt suur äh, protsendiliselt, see oli siis eelnevalt oli sada üheksakümmend seitse protsenti ning äh, ning me peame panema raha nendesse maksetesse, kus meil on vaja makseid teha ja mis puudutab kulukohastusi, me ei saa ju nõuda, et komisjon, et institutsioonid annavad piisavat raha. see oleks ju loogiline kui me võtame enda kohustused ja siis peame ka ära maksma nende kohustuste eest. maksed järgnevad äh, või sõltuvad siis kohustuste võtmisest ning nõukogu võtab vastu eelarve, lootes äh, siis sellele, et see tuleb, tuleb ka täita ning maksete tegemine tähendab siis seda, et meie poliitikad on käivitunud. me rõhume sellele punktile väga suuresti ja kui kõik läheb ootuspäraselt või läheks ootuspäraselt, siis me ei peaks seda rõhutama, aga mina tahan rõhutada seda, et maksed on kulukohustuste loogiline jätk või tulem. mis puudutab eelarve projekti, mis puudutab nüüd makseid ja naabruspoliitika instrumendi osas, kolmkümmend neli koma üks protsenti on see tõus neli koma üheksa kulukohustuste osas ning kulukohustuste osas äh, neid tuleb võtta väga vastutustundlikult, sest kui me võtame neid väga palju vastu, siis äh, me peame vaatama, et me saame ka maksed ära tehtud. ja me oleme, ainult äh, suurendame probleemi, kui me vastutustundlikult ei tegutse, mitte ei lahenda neid. mis puudutab Vahemere teemat, see on teises rubriigis, samuti ühes teises rubriigis kolmandas rubriigis näiteks, kus räägitakse paindlikkusinstrumendist, sada kakskümmend neli miljonit ja see on see, selle varust äh, siis ülevalpool, me kasutame seda marginaali ära selleks, et varjupaiga küsimusi ja sisserände küsimusi ja kriisiga seotud küsimusi Vahemerel lahendada. aga see ei ole siis neljandas rubriigis, vaid kolmandas. nii et äh, ma võtan arvesse teie nõuandeid ja teie murepunkte me, see on meie tavapärane võitlus, eriti just nõukoguga. ja kui ma räägin sellest, et kompromissist tuleb lugu pidada, siis see tähendab seda, et mitmeaastase finantsraamistikus tuleb kinni pidada, see tähendab seda, et tuleb panna kulukohustustesse piisavalt raha, sest äh, on äh, häbiväärne, et neljandas äh, rubriigis on meil väga palju intressimäärasid, intresse, mida me peame maksma, sellepärast et me oleme hiljaks jäänud, me oleme maksnud siis üks koma seitse miljonit äh, tõttu, et me oleme jäänud maksetega hiljaks, see on vastuvõetamatu olukord, aitäh. Noh, suur tänu. suur tänu selle ettekande eest ja ma loodan, et meie komisjoni seisukohad on teile kasulikud. kuna me viienda ja kuuenda punkti oleme edasi lükanud, siis ma teen ettepaneku, et me peatame praegu meie koosoleku ja jätkame kell neli Euroopa naabruspoliitika läbivaatamisega. nii et kell neli kohtume jälle.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

faith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 Single.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 Vamos a, a reanudar la, la sessioon. suur tänu, jätkame. seitsmenda päevakorrapunktiga. ja teemaks on Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine. Äh, härra Kukani raport raportiga tegeleme edasi ja muudatusettepanekutega tegeleme edasi. muudatusettepanekuid oli kuussada kuuskümmend kolm selle raporti kohta, see näitab, kui mitmekesised on arvamused. ma annan sõna härra Kukanile, et ta räägiks muudatusettepanekutest ja räägiks, kuidas ta edasi töötab selle raportiga. ma tänan, härra koosoleku juhataja. kõigepealt ma tahan tänada kolleege, et tõesti suure huvi eest, mis nad näitasid üles minu raporti vastu. tulemuseks oli kuussada kuuskümmend kolm muudatusettepanekut. ja see on päris huvitav lugemismaterjal. ma koostasin raporti peamiste ideede ümber ja ma viitan veel nendele, sellele vaatamata olen varem sellest rääkinud rahanduspoliitika peaks olema strateegilisem ja tungim ja iseseisvam to, to, toetama demokraatiat, õigusriiki ja inimõigusi ning need teemad peaksid olema selle poliitika keskmes. meil peab olema mm, diferentseeritum, paindlikum ja kohandatud raamistik sellele poliitikale ja vaja koondada tähelepanu julgeoleku aspektide tugevdamisele naabruspoliitikas ja on vaja arvestada ka piirkondlikku integratsiooni naabruspoliitikas ja äh, naabrite naabriteni jõudmist. mul on hea meel selle üle, et kõik need mõtted on heakskiidu äh, leidnud ja äh, on muutnud raporti rikkamaks ja ainult mõned muudatusettepanekud satuvad vastu olla raporti eelnõu põhikursiga nii et ma tänan teid veel kord aktiivse huvi ülesnäitamise eest ja et olite nii positiivsed oma suhtumises raportisse. kõigepealt ma tahaksin üle korrata, et minu eesmärgiks on, et oleks konkreetne, täpne äh, raport, raport asjast ja selline on minu lähenemisviis ka muudatusettepanekutele ja kompromissettepanekute koostamisele nii et ma tahaksin kohe ette öelda, et ma toetan seda mis kõlab paljudes muudatusettepanekutes, aga ma ei võta üle täpset sõnastust, äh, samas ei, ei muuda muudatusettepanekute äh, mõtet ja sisu, ma lihtsalt ei kasuta täpset sõnastust äh, minu raport on Euroopa naabruspoliitika kohta ja mitte mõne konkreetse riigi kohta ja üksikute riikide kohta ja sellepärast ma ei räägi olukorrast üksikutes eh, riikides eh, raporti põhiosas. ja rohkem tahaks ruumi jätta ka nendele ideedele ja muudatusettepanekutele, mis käsitlevad just konkreetselt naabruspoliitikat. ja ma tänan eh, kolleege mõistmise eest, kui muudatusettepanekud, mis teie esitasite, täiel määral ei ole kajastamist leidnud. nüüd konkreetsed muudatusettepanekud esimesed kaksteist lõiget on üldised põhimõtted minu raportis ja ma tahaksin, nad jääksidki üldiseks. ma toetan neid muudatusettepanekuid, mis rõhutavad äh, naabruspoliitika strateegilist iseloomu ja äh, otsin koha, kuhu panna need muudatusettepanekud, mis käsitlevad rahvusvahelist õigust, territoriaalset terviklikkust ja naaberriikide suveräänseid otsuseid ma võtsin kasutusele ka need muudatusettepanekud, mis paluvad kontseptuaalselt lahku lüüa Euroopa naabruspoliitika kaheks, lõuna- ja idapoliitika, see oli ALDE ettepanek. ma saan aru sellest soovist, aga minu seisukoht on ikkagi jääda ühtse poliitilise raamistiku juurde naabruspoliitika puhul ja võib-olla diferentseerimist rohkem rõhutada teatud naabruskondade puhul ja kui ma räägin koostöö erinevatest tasanditest viiendas lõikes, siis ma pean siin silmas just seda diferentseeritud lähenemisviisi, mida ma äh, kajastan kogu raporti ulatuses ja ma arvan, et me peame rohkem rääkima ka oma huvidest ja mitte ainult ühistest prioriteetidest, kui me naabruspoliitika eesmärke defineerime ja ma teen ettepaneku ka äh, selleks, et oleks meil äh, strateegilisem ja poliitilisem naabruspoliitika. ja minu ettepanekud selle kohta jäävad raportisse sisse. ma olen nõus paljude kolleegidega, kes juhtisid tähelepanu sellele, et on vaja tagada suurem sidusus C, CS, FP, CSTP ja NP vahel, see on siis ühtse julgeoleku ja kaitsepoliitika ja naabruspoliitika ja sise- ja julgeolekupoliitika vallad. ja sellest ma räägin alguslõikudes, kaheksandas lõigus, kui me räägime doonorriikide tegevuse koordineerimisest, siis siin ma viitan mitmetele riikidele äh,, ja ka Lõuna-Vahemere investeeringute koordineerimise instrumendile. ja seda algatust ma tahtsin põhjalikumalt käsitleda. raporti teises osas räägitakse eh, naabruspoliitika ümberkujundamisest. enamik muudatusettepanekud eh, mis tulid, on minu raporti kursiga sama meelt, mul ei ole nendega probleeme, vaid paariga on mul probleeme, kus räägitakse vähem-vähem vastu põhimõttes. mina ei näe, miks seda vaja on. nüüd äh, lõige kolmteist, see räägib äh, naabruspoliitika ja laienemispoliitika erisusest, erinevast kontseptsioonist ja ka Euroopa Liidu aluslepingu artiklist üheksa. siin ma arvan, et mõlemad äh, poliitikad tuleb korralikult ära nimetada selles lõikes nüüd eh, demokraatia toetamine, eh, õigussüsteemi reformimine ja institutsioonide suutlikkuse suurendamine, nendelgi teemadel ei ole probleemseid muudatusettepanekuid tulnud ja kõik täiendused, mis välja pakuti, lähevad siia sisse, ka need, mis puudutavad vabadusi ja õigusi ja muudatusettepanekud, mis räägivad riigi institutsioonide ülesehitamist ja häid valitsemistavasid, eh, kajastavad naabruspoliitikas ja eh, ka laste ja naiste õigused leiavad kajastamist selles eh, lõikes, palju tehti selle kohta muudatusettepanekuid. nüüd diferentseerimine ja tingimuslikkus selles osas ka ei ole mul suuri probleeme. nüüd kaheksateistkümnes lõige, siin ma jääksin tingimuslikkuse juurde, mis tugineb reformiprotsesside edasiliikumises ja Euroopa Liidu väärtustel ja rohkem, rohkema vastu lähenemisviisil. nüüd julgeoleku mõõde. see on äh, raporti täht tähtis osa. ma tervitan neid muudatusettepanekuid, mis viitavad terrorismile, organiseeritud kuritegevusele Euroopa Liidu kriisijuhtimise tõhususele ja suuremale sidususele julgeolekustrateegiaga. muudatusettepanekud, mis puudutavad äh, külmutatud konfliktide lahendamist, äh, on käsitletud äh, eraldi lõikes. ma tahaksin välja jätta sellest osast viite rändele. minu arvates Äh, on rändeteema palju laiem kui julgeolekuteema ja ma pigem ei viitaks selles osas ka konkreetsetele Euroopa Liidu missioonidele ja operatsioonidele. nüüd, mis puudutab piirkondlikku koostööd ja naabrite naabreid, siis siin on väga palju häid ettepanekuid tehtud ja ma üritan need kompromissidesse sisse panna. aga jällegi ma tahaksin vältida seda, et nimetataks konkreetseid riike või piirkondi meie naabruses. mis puudutab viidet partnerriikide suveräänsetele valikutele, siis ma neid muudatusettepanekuid, mis selle kohta tehti, toetan. ja lõpposas räägitakse poliitilistest eh, eesmärkidest ja instrumentidest. siin ma tahtsin välja tuua prioriteetsed sektorid, kus teha koostööd ma ei taha väga suuri kitsendusi teha selle lõikega, selle osaga, aga ei tahaks ka jätta muljet, et kõik teemad on prioriteetsed, sest ei ole ju. ja sellepärast ma arutan seda edasi variraportööridega ja teen kompromissettepanekuid iseäranise artikli kolmkümmend üks ja kolmkümmend kaks kohta ma tean ka, et vaba liikumise teema ja rände teema on üsna delikaatsed teemad ja ma üritan enamik muudatusettepanekuid selle kohta panna siia osasse kirja. ja lõpetuseks veel kord tänan kolleege üles näidatud huvi eest. olen tihedas kontaktis kolleegidega, samuti variraportööridega, kui ma töötan välja kompromissettepanekuid. Need valmivad õige pea ja ma ootan huviga meie arutelusid ja olen valmis vastama teie küsimustele ja märkustele ja viimane lause veel. arvestades seda, et kuussada kuuskümmend kolm muudatusettepanekut tehti, on väga raske kõigile meele järgi olla, nii et võib-olla ma valmistasin pettumuse mõnedele, aga ma palun, ärge tehke väga öö, äh, täpselt nüansirikkalt sõnastatud ettepanekuid, sest ma kardan, et minu raportis nende jaoks kohta ei leidu. ma tänan, härra Kukan. härra Howitt uh,. Eh, um... suur aitäh. kõigepealt vabandan Andi Kristea pärast, ta on, oli variraportöör, aga täna pärastlõunal ta siin ei saa olla, me muidugi äh, kogu fraktsiooniga avaldame tunnustust härra Kukanile selle äh, suurepärase töö eest, äh, väljapaistev parlamendisaadik ja suurepärane töö. me toetame, ma usun, et see, seda toetab ka komisjon ja parlament üldse, aga nüüd äh, üksikasjalikumalt sellest tekstist me nägime ka, et tõesti äh, üle kuuesaja muudatusettepaneku oli tehtud ja see lihtsalt näitab, et äh, usaldatakse seda naabruspoliitikat, soovitakse, et see oleks tõhus ja me tahaksime öelda ka seda, et paljud muudatusettepanekud tegelikult langesid kokku, olid sarnased, selliseid põhimõttelisi erinevusi nendes ei olnud ja seetõttu arvame, et läbirääkimised kompromisside üle raportööriga mm, rajanevad tugevale alusele ja on, ja on, on kindlasti võimalik saada konsensuse. sotsiaaldemokraatide jaoks on, on mõned punktid eriti olulised, mida me tahaksime tõesti näha selles raportis oleme arutanud seda raportööriga ka. tead, me ei tahaks selliseid vasturääkivaid avaldusi, tahaksime äh, toonitada seda, et need väärtused, mis on head eurooplastele, on head ka meie Euroopa naabritele. me ei saa öelda, et, et mõned väärtused kõrvalriikides oleksid nagu vastuolulised või vastuolus meie väärtustega me tahaksime, et naabruspoliitikas oleks äh, palju äh, rohkem ühtlust, kaitse- ja julgeolekupoliitika, välispoliitika äh, ja naabruspoliitika peaksid olema paremini koordineeritud, naabruspoliitika peaks ära kasutama kõiki oma käsutuses olevaid võimalusi selleks, et abistada ja toetada oma naaberriike ja seetõttu neid, neid kolme poliitikat ei tohiks vaadelda eraldiseisvatena samuti tuleks mõnede probleemide aluspõhjused paremini esile tooma. härra Kukan ütles, et ta ei tahaks võib-olla äh, rännet käsitleda oma raportis, minu meelest on väga raske nendest, nendest probleemidest mööda minna, aga te ütlesite, et olete valmis neid mainima, sest see on väga tundlik teema ja te püüate siis leida õiglase kompromissi nendele küsimustele igal juhul meie soovitaksime teil kindlasti ikkagi mõelda, millised ähm, on äh, mõnede probleemide algpõhjused. ja, ja see ei puuduta mitte ainult rännet, vaid ka muid probleeme. ja edasi äh, äh, pa-, palju suuremaks on kujunenud vajadus muuta meie naabruspoliitika nähtavaks meil on häid poliitikaid, aga me ei ole eriti edukad olnud nende tutvustamisel, nii-öelda müümisel näiteks USA-le, teistele mm, rahvastele, riikidele, parteidele, osapooltele. kindlasti saaksime sellest naabruspoliitikast äh, midagi paremat ähm, esile tuua suhetes naabritega ja me tahaksime ka, et äh, naabruspoliitika äh, oleks avatud kõigile, äh, kes soovivad midagi saavutada, muidugi praegusel hetkel on väga keeruline muidugi seda, äh, seda nõuda parlamendipoliitika ei ole olnud eh, suletud mitte kunagi, aga olgem siiski realistlikud, eh, kõnealuste riikide puhul ei saa oodata, et, et juba homme päev nad ühineksid Euroopa Liiduga, kuid eh, ühinemise perspektiiv tuleb anda ja selle rõhutamine meie raportis on kindlasti väga oluline ja nüüd isiklikust seisukohast, eh, mul on endal ka muudatusettepanekud tehtud ja, ja kolleeg Kristea tegi muudatusettepanekuid. Eh, meie tahaksime rõhutada inimõiguste kohustusi. Need peavad olema täiesti selgelt esile toodud, et neid ei mõistetaks valesti, et eh, ei tekiks muljet, et inimõigused on midagi vaieldavat või kaubeldavat ja jällegi kodanikuühiskonna liikumine kui, kui on näha mingeid poliitilisi muutusi, kuidas on võimalik eh, ühineda nende poliitiliste muudatustega ja tõesti toetada kodanikuliikumist. me ei ole eriti, eriti hästi sellega toime tulnud, kuigi me oleme väga äh,, väga palju püüdnud, näiteks Araabia kevade puhul, Ukraina puhul äh, võib-olla äh, peaks lihtsalt äh, mõnda teistsugust lähenemist kasutama, ma ei taha öelda, et kõiki riike peaks eraldi käsitlema, aga me, me peaksime siiski suhtlema nende riikide poliitikutega ka. ja veel minu ettepanekutest tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et siin komisjonis ja parlamendis ka on paljud rääkinud sellest, kui oluline on äh, välis- ja julgeolekupoliitika, välispoliitika ja naabruspoliitika, siis järsku tuleb välja, et naabruspoliitikas meil ei olegi eriti, eriti äh, olulisi välispoliitilisi eesmärke seatud ja äh, kuidas, äh, kuidas seda siis käsitleda, kuidas me saame üldse maailma tasandil midagi muuta, kui me oma naabrus, naabruses ei suuda ennast kehtestada kriitilises olukorras me peaksime seda endale kindlasti tunnistama. naabruspoliitika on nagu meie proovikiviks maailmapoliitikas. ja see peaks olema kusagil dokumendis ka kirjas ma loodan, et äh, meie sõnavõtud aitavad kaasa üldisele arutelule, ootame suure huviga järgmisi kohtumisi ja variraportööridega ja loodetavasti äh, läheb raport hääletusele äh, väga varsti. meie oleme valmis konstruktiivselt kaasa lööma. suur tänu. härra Jurek, palun. suur aitäh mina arvan, et arvestades huvi Euroopa Liidu naabruspoliitika vastu äh, ja kui, kui arvestada seda, kui, kui tähtis see meie jaoks on, siis äh, see on täiesti loomulik, et nii palju muudatusettepanekuid tehti. me kõik ootame, et meie naabruspoliitika oleks tõhus, äh, et see võimaldaks meil oma kohustusi täita, ähm, vastates naabruspoliitika eesmärkidele tagame ka julgeoleku ja stabiilsuse oma riikides. suur aitäh teile, härra Kukan, selle raporti eest, see on äh, huvitavaks mõtteaineks, aga see on ka oluline allikas äh, selleks, et edasi arutada naabruspoliitika küsimusi. loodetavasti viivad muudatusettepanekud kompromissideni. loodetavasti jõuame ka äh, selle ähm, uue raamistiku visandamiseni, arvestades olukorra muutust meie naabruspoliitikas. kui meil üldpõhimõtted jäävad ähmaseks, siis ei ole ka loota üksikutes riikides edu saavutamist. oluline on defineerida meie, meie lähimad eesmärgid. ECR fraktsioon tahaks keskenduda järgmisele kõigepealt olukord idas, me kõik teame, milline on Ukraina konflikt, äh, millised on pingelised suhted Venemaaga ja, ja teame ka seda, et on oht, et pinge eskaleerub. mina arvan, et Ukraina olukord määrab ära ka paljude teiste riikide saatuse meie idapiiril. see oli esimene probleem. teine punkt muudatusettepanek seitsekümmend üks. meil on olemas üldpõhimõte, mis peaks kindlasti kajastuma ka lõpptekstis, kus on kompromissi, äh, kompromissid. nimelt äh, me peame alati arvestama oma partnerite suveräänsusega. sõltumatu otsuse tegemine on oluline. ja edasi läheme lõunasse räägime naabruspoliitika lõunadimensioonist. tahame keskenduda nendele seostele, mis on lõunanaabrite olukorra stabiilsuse ja immigratsiooni vahel. muidugi majanduse arengu erinevused võivad olla alg, rände allpõhjuseks nii lõunas kui idas, kuid rändeolukord mõjutab ka Euroopa olukorda ja peab ütlema, et ähm, hiljutised probleemid seoses rändega on tegelikult seostatud siiski konf-, konfliktidega, konfliktidega, mis äh, meie lõunapoolses naabruskonnas on lahendamata ma arvan, et seda tuleks ka mainida. kodusõjad, konfliktid lõunanaabrites, territooriumidel. ja veel üks punkt, mis on väga oluline, me nimetasime seda ka muudatusettepanekus kolmsada kakskümmend kolm. oluline on ka võtta võtta õiged seisukohad seoses sotsiaalküsimustega. me oleme nii palju rääkinud sellest, kui tähtis meie jaoks on demokraatia, kuid üks kõige suuremaid väljakutseid lõuna pool on see, kuidas äh, kristlaste olukorda stabiliseerida, kui me arvestame kõikide vähemustega, kes meie naabruskonnas on ohtlikus olukorras, siis äh, siis ei tohi kindlasti kahe silma vahele jätta kristlaste kogukondi, ka nemad kuuluvad haavatavate inimrühmade hulka. see on seotud meie ajalooga, aga miljonite eurooplaste ootustega, kes viimastel aastatel on selgelt oma mure väga kõval häälel väljendanud. me soovime teha kõik selleks, et need elemendid, mis ma praegu esile tõin, oleksid ka meie kompromissides kajastatud. loodetavasti peegeldab lõplik tekst mitte ainult äh, meie fraktsiooni arvamusi, vaid kogu parlamendi arvamusi. suur aitäh, järgmine kõneleja, palun. Tiempo voy a dar dos minutos a cada intervención, dos minutos. kaks minutit sõnavõtja kohta, palun aitäh, ütleb härra Austrevitšus, ma üritan teha lühidalt ja täpselt ja üritan käsitleda mõningaid punkte, mis on meie kõigi jaoks olulised. Edward Kukan on saanud väga suure ülesandele, sellepärast et naabrusterritooriumid on väga laiad, väga mahukad, nad on väga erinevad omavahel ja neil on väga palju erinevaid probleeme ja see ulatus on erinev. ja seal on umbes pool Euroopa Liidu äh, rahvastikust ja seda arvesse võttes me peaksime vältima äh, mitmekesistumisest rääkides seda, et me ei tee mingeid lahjalt sisse, me peame olema nõus olema selles osas, et nad on erinevad, need riigid ja eh, ida ja lõunas, me ei pea neid ju kuidagi vastandama omavahel, need peavad olema meie partnerid ja me peame üritama nende piirkondade probleemi lahendada, võttes arvesse mõningaid põhimõttelisi erinevusi, mis on olemas geograafilistest eripäradest lähtuvalt. ja seetõttu ei oleks mina nii passiivne selle teema puhul. suutlikkuse suurendamine naabrus territooriumitel. ma tahaksin, et kõik kolleegid oleksid antud teemal ühel meelel, et mõningad institutsioonid, eriti need, kes võitlevad demokraatia eest, saaksid naabrusega rohkem tegeleda, selleks et meil oleks rohkem mõtteid, mida edasi arendada ja siis eh, tahaksin rääkida, et sellist põhimõttest, et more for more pigem kui less for less, see peaks olema meie prioriteediks ja seda arvesse võttes, nagu me just hiljuti täna rääkisime, see humanitaarabi meie naabruspiirkondadesse peaks olema natukene teistsugune eh, kui kolmandate riikide humanitaarabi ja eh, humanitaarpoliitika. seetõttu peaks meie naabruspoliitika instrument olema eh, mitte passiivne analüüs, vaid pigem selline tõukepunkt, eh, me peame võtma härra Kukani eh, kogemust arvesse ja ma loodan, et me jõuame hea kompromissini, aitäh. jah, ma olen nõus eelkõnelejatega ja tänan kõnelejal kadus mikrofon. ma tänan härra Kukanit selle katse eest, see Euroopa naabruspoliitika uuesti vaatluse alla võtta ja läbi vaadata. ja ma tuletan teile meelde seda väga rikast arutelu, mis meil oli töörühmades ja eesseisusega ja seal käsitleti ka naabruspoliitika eesmärke ja instrumente. et leiti, et need tuleb äh, kriitiliselt läbi analüüsida praeguste kogemuste valguses ja siis äh, uuesti kujundada ja see ongi see Euroopa naabruspoliitika uus suund nii lõuna poole kui ka ida poole. ja mis puudutab nüüd poliitilisi eesmärke, siis endiselt ta on aktuaalne ja meie töödokumendis see võib-olla ei ole nüüd nii hästi välja tulnud, et strateegilised eesmärgid tuleb omavahel siduda ja poliitiline nägemus peab ka nendes kajastuma. poliitiline nägemus öö, äh, öö, äh, peab tagama, et me, me oleksime nähtavad, meie poliitika oleks paindlik ja siin on mul nüüd järgmine küsimus, me oleme üritanud jah, teha selliseid sidusaid, poliitiliselt sidusaid muudatusettepanekuid nii idanaabrite eh, kui ka lõunanaabrite osas, aga kuidas eh, majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnapoliitiline ja ka inimõiguste alane tegevus ikkagi nii erinevates riikides, nagu meil on siin naabruskonnas, õigesti ellu viia ja meie fraktsioon on üritanud selle kohta teha muudatusettepanekuid ja mõtleme selle peale ka, kuidas ka sidusus tagada, sest ei, asi ei ole mitte ainult naabruspoliitikas, vaid see puudutab ka ju majanduspoliitikat, kaubandust, välispoliitikat, eh, millest juttu on ja mul on hea meel selle üle, et raportöör on nii kompromissialdis ja ma usun, et meil saab olema väga hea dokument lõppkokkuvõttes. aitäh. nüüd on kõnelejate nimekiri kinni pandud, härra Messerik on järgmine. aitäh, ka mina tahaksin alustada sellega, et ma tänan raportööri ja õnnitlen teda, tegemist on väga raske ülesandega tõepoolest, see nii palju erinevaid poliitikaid koondada, mida, millega tegeleb siis Euroopa Liit. ma teen väga lühidalt siin on mitmeid teemasid, milles osas me oleme täielikult nõus raportööriga ja on väga palju muudatusettepanekuid, läheb ju samas suunas, nagu meie soovime, härra Kukan mainis seda, mina isiklikult tahaksin toetada seda, et meil peaks olema eriesindaja olemas, kuigi meil siin komisjonis võib olla lahknevaid arvamusi selles osas. üks küsimus on minu jaoks väga oluline, more for more põhimõte. ma olen nõus ja meie fraktsioonis oleme ka nõus, et more for more põhimõte tuleb olla järjepidevalt äh, rakendatud ja peame olema tõhusad tingimuslikkused paigas, nii nagu kaheksateistkümnes lõikes mainitud on. kui see nii on, siis võib-olla äh, piisab sellest, et häid tulemusi saada, aga äh, less for less põhimõte ei ole samas väga negatiivne kui me More for More osas ei ole järjekindlad ja mõned naabrid äh, inimõiguste osas äh, tagasi langevad, siis meil ei ole tegelikult mingisuguseid tõhusaid instrumente, kuidas, äh, millega siis tegeleda ja see on siis sellise tegevuse tagajärg, kui me More for More põhimõtteid järjekindlalt ei rakenda ja ma tahaksin sellest veel rääkida, samuti mitmekesistamine on mõistlik ning samuti ka põhjendatud, aga sellel vaatamata ei tohiks me silmast lasta asjaolu, et on mõningad piirkondlikud asjaolud, eriti just nõu-, lõunanaabruses ja Vahemere liit peaks olema platvorm meie läbirääkimistele Euroopa Liidu ja Vahemere piirkonna vahel, sest praegu on olukord katastroofiline ja me peaksime naabruspoliitikas sellele mõtlema, aitäh! aitäh, härra juhataja, ütleb härra Schaffhauser. laienemispoliitika puhul peab siin esile tooma kaks aspek-, välja tooma kahte aspekti, riikide suveräänsus, ühenduse õigus ei tohi mitte kuidagi minna vastuollu selle suveräänsuse põhimõtetega, mis on seotud vabadusega, ja see on äärmiselt oluline, kui me tahame naabrus- ja laienemispoliitikaga kusagile jõuda see dokument, millega on välja toonud äh, proua Mogherini, rõhutab seda põhimõtet, et me ei ole piisavalt tähelepanu pööranud suveräänsusele, mis on erinevatel liikmesriikidel ja me, erinevatel riikidel me käitume natuke imperialistlikult ja teiseks ma tahaksin ütelda seda, et me peame oma seisukohtade juurde, mina olen pärit Alsace'ist ning Alsace oli äh, seitsekümmend, seitsesada aastat Saksamaa all ning äh, siis ka Prantsusmaal Louis neljateistkümnenda ajal ning ta on praegu Prantsuse selle osa mis on äh, justkui saksapärane ja kui me ei võta arvesse neid erinevusi, mis on Saksamaa ja Prantsusmaa vahel, Ehm, mille aluseks on olnud siis ka Teine maailmasõda, siis me peame vaatama Ukraina idapoolset osa, mis eh, oli eh, siis eh, Venemaa mõju all olnud ning me peame võtma arvesse selle piirkonna eripärasid ning me peame naabruspoliitikas äh, Äh, vältima sellist ida ja lääne vahelist äh, vastuolu, sellepärast et äh, see, mis toimus teisel maailmasõjal, ei pruugi meid muuta rohkem valmis kolmanda maailmasõja jaoks. minu arvates demokraatia ehitatakse üles etappide kaupa, ei ole ühtset demokraatia mudelit, kes tahab ühtset mudelit paika panna ja selle teistele peale suruda, ei ole tegelikult eriti demokraatlikud ning kui loogiline sõja loogika, et pidetakse sõda selleks, et demokraatiat jalule aidata, ei ole vastuvõetav ja me peame selles kindlalt, ähm, seda kindlalt eitama. Need olid need kolm punkti, mida tahtsin rõhutada, aitäh, kallid kolleegid. härra Plenkovitš, palun. Najprije zahvaljujem kolegi Kukanu još jednom na vrlo jasno obja-. ma tänan. jah ma tänan härra Kukanit, kes väga hästi selgitas meile eh, seda, mida ta teeb oma tekstiga, kuidas suhtub muudatusettepanekutesse ja kuidas koostab kompromissettepanekuid, aga ühele tahaks juhtida tähelepanu. Eh, jah, see eh, raport sünnib just pärast Riia tippkohtumist ja on kriitiline, samas positiivne naabruspoliitika osas. jah, erinevaid valdkondi on ka diferentseeritult käsitletud ja see on hea. teiseks, ma leian, et naabruspoliitika väärikus ja ka taoline roll on praegu nagu proovifaasis. nii et võib-olla sellest peaks rääkima raporti alguses ja tõsiasi, et tekst ei oleks väga agressiivne, on ka oluline. me räägime siin Euroopa naabruspoliitikast, millel seisab ees läbivaatamine, nii et aastaks kaks tuhat kuusteist Äh, otsustatakse ära, milline see naabruspoliitika hakkab olema. ja tähtis on, et ka sellel naabruspoliitikal oleksid piisavad rahalised vahendid, sest see poliitika on ennast tõestanud. ja äh, majandusliku juhtimise instrumendid on väga olulised ning riigieelarvete stabiilsus meie naaberriikides on väga oluline ja ma loodan, et volinik Haan aasta lõpuks esitab ka parema ja ümbertöötatud strateegia juba, igatahes suur tänu teile! senor Peterle. aitäh, härra Peterle, palun! Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da govorimo o en... Aitäh mulle tundub, et me räägime siin väga olulisest teemast, see on suur poliitiline väljakutse Euroopa Liidu jaoks ja ma näen siin hea meelega, et härra Kukani raport äh, kajastab meie mm, naabruses äh, muutunud tegelikkust. tegelikkus ei ole enam nii romantiline, nagu ta enne oli siis, kui me alustasime selle strateegilise läbivaatamisega ja arutusega selle üle, kuidas oma suhteid naaberriikidega üles ehitada. tänapäeval on meie naabruspiirkonnad fragmenteeritud, killustunud ja äh, väga haavatavad ning see on meie jaoks väga suureks väljakutseks. ja me peame esitama küsimuse, kuidas äh, sisemisel tasandil või äh, Euroopa Liidu sisemisel tasandil neid asju lahendada. paar aastat tagasi me rõhutasime oma väärtusi ja põhimõtteid, aga tänapäeval on teemad hoopis teised, me räägime siin mitmegi äh, diferentseerimisest, mitte sellest, et oma põhimõtete väärtuste äh, levitamisele rõhutada. härra Kukani raport on hea dokument selle kohta, kuidas meie väärtuste toetamine, nii palju kui see on võimalik, võttes arvesse antud olukorda, võimalik on. aga meil on siin diferentseerimine, sellele vaatamata peame me mõistma, et suurem osa riikidest meie naabruses on riigid, mis ei ole veel üleminekuperioodi demokraatiale äh, lõpule viinud ja seetõttu ma tahaksin, et me rõhutaksime neid põhielemente, mis puudutavad head valitsemistava. meil on väga palju probleeme oma naabritega, sest hea haldustava või hea juhtimine ei ole veel seal rakendunud ning äh, nüüd ma ka nagu lõpetan, ma tahaksin teha koostööd kõigiga, kes on äh, meiega äh, koostööd teha, kui me jagame ühiseid väärtusi, ükskõik kes aga siis ei oleks. Yo quiero agradecer el trabajo al señor Kukan, pero me parece que en la vecindad. aitäh, ma tahaksin tänada härra Kukanit tehtud töö eest aga mis puudutab lõunanaabruspoliitikat, siis äh, on ta mõningatest teemastest siin mööda vaadanud, millega tuleks tegelikult põhjalikumalt tegeleda. miks see nii on? ma leian, et me ei peaks äh, unustama äh, Palestiina küsimusi, ja Lääne-Saharas elavate isikutega seotud probleeme ja samuti Liibüa ja Süüria küsimusi, seetõttu oleme ka nii palju muudatusettepanekuid välja toonud ja tahaksin mõningad esile tuua. meie arvates on ülioluline tagada seda, et piirkonna eh, elujõud eh, ja suhted Süüriaga oleksid esile toodud, sellega tuleb tegeleda. Euroopa äh, liidu eriesindaja Stefan Enduras peab äh, tegema oma tööd edasi, kui me vaatame seda, mis Palmiras tundus, siis ei tohi silmi kinni pigistada selliste äh, asjade ees. mõningad riigid äh, saadavad relvi teatud osapooltele ja see on ka oluline küsimus. me oleme Iraagi ja Süüria küsimuses teiste sabas sörkinud ja ma ei leia, et see on õige moodus, kuidas tegutseda Saudi Araabia, Katar, Türgi on äh, USA äh, poliitikat omaks võtnud ja mina leian, et see on vale. Palestiina rahu ja stabiilsus on ülioluline. mina ise olen hispaanlane ja ma leian, et me peame tagama seda, et okupatsioon äh, Lääne-Saharas lõpeks aitäh, ütleb härra Melanmon. tahaksin korrata seda, mida ma olen eelnevas debatis juba esile toonud härra Kukanina, Kukaniga. me oleme nõus prioriteetidega ja põhipunktidega tema raportis. ma tahaksin ta tänada selgituste eest ning äh, ta peab kõik need muudatusettepanekud nüüd läbi vaatama ja tööd tegema, aga ma olen kindel, et ta saab hakkama. mul on paar põhimõtet, mida ma tahaksin esile tuua. ma olen täiesti nõus raportööriga, et meil peaks olema üks ühtne Euroopa naabruspoliitika. meil ei tohiks olla eraldi naabruspoliitikaid, aluslepingu artikkel kaheksa räägib naabruspoliitikat, millel on kaks mõõdet seega on olemas kaks mõõdet, aga kahte erinevat poliitikat ei ole, et üks poliitika ida jaoks ja teine lõuna jaoks ma ei ole selle vastu, et me teeme vahe sisse nende kahe poliitika vahel, aga selleks, et vahet sisse teha, on meil vaja äh, konkreetseid äh, välja töötatud meetmeid, mis põhinevad ajaloolistel ja, ja piirkondlikel eripäradel me peame ka vaatama, millised on riikide vajadused ja asi ei ole selles, et me surume kuidagi oma abstraktseid poliitikaid peale, meil on vaja realistlikke poliitikaid, mis ei ole ülevalt alla surutud, vaid milles on kokku lepitud, me peame ära kuulama, mida Vahemereäärsete riikidel ja idapoolsetel riikidel ütelda on aprillis Barcelonas oli üks konverents, mis oli äärmiselt oluline üritus, selliseid üritusi peaks rohkem olema, mitte iga kaheksa aasta tagant, nagu seekord paraku oli. julgeoleku teema on äärmiselt oluline, härra Kukan rääkis sellest ja me ei tohiks seda kuidagi kõrvale jätta, see peab olema meie naabruspoliitika oluline teema, immigratsioon peaks samuti olema siin kaasatud, härra Kukan tegeleb selle teemaga mulle tundub, et äh, sisserände äh, teema ja see ja rändevood peavad olema kaasatud raportisse, me peame vaadata, kuida-, vaatama, kuidas koostööd teha teiste riikidega, me peame tagama seda, et äh, rändevood oleksid kontrolli all. nii et rändevood ei tohiks kuidagi meie julgeolekut ohustada ja mis puudutab sisserännet, siis on äh, väga oluline, et meil oleks koostöö mõlemal pool äh, Vahemerd. meil peab olema koostöö ka idapoolsete riikidega. lõpetuseks ma olen nõus, et äh, te tahate põhimõtet more for more toetada. naabruspoliitika peaks olema selline poliitika, mis julgestab pigem kui karistab meil on vaja reforme julgustada ja toetada naaberriikides, me peame nende edu ja jõupingutusi arvesse võtma. aitäh, ütleb härra juhataja, sellega on debatt läbi, annan sõna härra Kukanile kokkuvõtteks. Thank you, Mr Chairman. aitäh, härra juhataja, ma teen väga lühidalt, ma tahaksin teid tänada, tahaksin äh, fraktsioonide esindajaid tänada ja kolleege, kes sõna võtsid äh, debati käigus mind julgustas asjaolu, et ma märkasin seda, et kõik tahaksid anda omalt poolt positiivset panust, tagamaks seda, et raport on väga hea ning et see raport äh, siis ka äh, kajastaks Euroopa Parlamendis valitsevaid meelsusi ja meie otsusekindlust omada koordineeritud uut äh, Euroopa Liidu naabruspoliitikat. nagu ma alguses juba mainisin, siis äh, tänu asjaolule või ühe asjaolu tõttu, nimelt et on liiga palju muudatusettepanekuid, siis või kindlasti ei ole võimalik kompromissides neid kõiki kajastada. aga mõned äh, kolleegid tõstatasid siin teatud teemasid, mille puhul nad tahtsid suuremat arutelu ja kindlasti me te, seda ka teeme kui me kompromissi hakkame ette valmistama, siis me arutame neid küsimusi variraportööridega ja me ootame suure huviga meie kohtumisi ja debatte, sest tegelikult ega need erisused siin, eriarvamused väga suured ei olnud, meil on lihtsalt vaja põhjalikumat arutelu. nii et äh, mõne koha pealt on kindlasti kõiki muudatusettepanekuid võimatu kaasata ja ma juba alguses ütlesin, et see oleks väga keeruline kui me hakkame neid kõiki analüüsima üksikasjalikult, milline on ühe riigi poliitiline olukord, kui me hakkame seda arutelu läbi viima, siis on raske kuhugi jõuda. selles mõttes, et meil on vaja sellist kokkuvõtlikku ja sisutihedat raportit. ma tänan teid kõiki ja ma paluksin, et te mõistaksite ka mind ja ma loodan, et meil on väga aktiivne debatt, nii et me jõuame kokkuleppele nii palju kui võimalik selle raporti osas, sest ma leian, et see on äärmiselt oluline Euroopa Parlamendi jaoks ja meie kõigi jaoks, aitäh! ma tänan, härra Kukan. ma tuletan teile meelde, et hääletamine toimub meie erakorralisel kohtumisel Strasbourgis üheteistkümnendal juunil. nüüd järgmine koosoleku osa toimub meil suletud uste taga, nii et ma annan paar minutit saalist lahkumiseks neile, kes siin ei pea olema.